Procediamo con la sessione di voto. Nüüd me läheme hääletuse juurde. On sõnaselge palve ajakirjanike poolt. Iga tulemuse puhul palutakse meil öelda kui paljud eh, hääletasid, kui paljud hääletasid poolt, kui palju hääletasid vastu, kui paljud jäid erapoolseks, nii et ma kardan, et ma ei saa teie elu selles osas lihtsamaks teha. nii et, et alustaksime siis kõigepealt äh, härra Coelho raportiga, see puudutab passide, reisidokumentide turvaelemente ja biomeetrilisi standardeid. nii et palun, eh, tegemist on määruse eelnõuga on üks suuline muudatusettepanek, mis on tagasi võetud, hääletame esimest muudatusettepanekut, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletagem tervet eh, projekti, nii nagu seda on muudetud, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd eh, nimeline hääletus eh,. hääletame eh, õigusloomilist resolutsiooni, hääletus algas. hääletus lõppes on vastu võetud viissada üheksakümmend neli poolt, viiskümmend üks vastu, kolmkümmend seitse erapooletut. õnnitlen härja Koiljot, selle raportööri autorit, härra Jerooni, suur tänu. Teie ütlesite, et ajakirjanike palvel ütlete teie kõik tulemused aga mina arvan, et parlamendi reeglid paneb ikka paika parlament, mitte ajakirjanikud. nii et, et mina tahan siis teada,